peaksin teid hästi nõustama, et tuleb arvestada ka teisi fraktsioone. eks see mäng oli loomulikult niimoodi instineeritudki. esinejad katkestatakse. vastan teile. Äh, mulle tehti äh, äh, taotlused kõnesooviga ja tahtsin äh, käituda proportsionaalselt, tagada, et kõik saaksid midagi öelda. ühesõnaga, sellega sulgen äh, debati, resolutsioon on, ettepanek on esitatud, homme kell pool kaksteist toimub hääletus. nüüd jätkame järgmise debatiga. järgmine punkt päevakorras on äh, nõukogu komisjoni avaldused Türgi kaks tuhat kaksteist aasta eduaruanne. ja siin jällegi annan sõna proua Kreitonile ei ole muidugi kindel, kas äh, Türgi, ei ole tagatud, et Türgi liitub eh, Euroopa Liiduga enne Iiri eesistumise lõppu, aga kindlasti teete huvitava sissejuhatuse meie debatti. nõukogu äh, nimel tahaksin siiralt tänada parlamenti nende töö eest selles küsimuses ja eriti raportööri proua Omen Ruitenit. Teie resolutsioon rõhutab tervet rida olulisi teemasid ja tuleb äärmiselt olulisel hetkel Euroopa ja Türgi suhetes Türgi on nii kandidaatriik kui ka Euroopa Liidu võtmepartner. Türgi majandus panustab Euroopa kontinendi heaolusse ja Türgi aktiivne välispoliitika eh, üha rohkem ja rohkem mõjutab regiooni ning eh, Euroopa Liidu ja Türgi vahel käib intensiivne poliitiline dialoog. Euroopa Liidu ja Türgi suhted eh, on juba pikaajalised valdkonnad, kus me koostööd teemes, näitavad selgelt seda, kui suured on meie ühishuvid, aga Euroopa Liidu ja Türgi suhted ei ole saavutanud oma täielikku potentsiaali. see võib juhtuda ainult äh, progressi kaudu nii liitumisläbirääkimistes kui ka teistes suhtedimensioonides. seetõttu on julgustav, et nüüd on näha uut hoogu liitumisläbirääkimistes ja on võimalik avada olulise, oluline regionaalpoliitika peatükk lähikuudel, loodetavasti enne Iiri eesistumise lõppu ilmselgelt teeb esite kõik endast oleneva selleks, et äh, edu edendada ja see äh, nõuab ka märkimisväärseid pingutusi Türgi poolelt. meid julgustab see koostöö, mida me senini oleme Türgi poolt saanud, äh, nii komisjoni kui meie Euroopa Liidu partnerite puhul. positiivne agenda on mänginud olulist rolli selleks, et suhet edasi viia, aga on selge, et positiivne agenda on täienduseks läbirääkimistele ja ei saa läbirääkimisi asendada. konstitutsiooniline reform on progressi mõttes võtmetähendusega, nii nagu on see välja toodud ka resolutsiooni eelnõus ning nõukogu julgustab Türgit töötama uue konstitutsiooni kallal ja tervitab asjaolu, et see on olnud osaks äh, laialdastest äh, demokraatlikest ja osalusprotsessidest. see peaks võimaldama raamistikku edasiseks arenduks, äh, sest et oluline teema on ju ka kür-, kord kurdi vähemuse küsimus ja siin julgustavad meid hiljutised positiivsed äh, arengud äh, rahuprotsessis, äh, protsess on endiselt tundlikus faasis ning takistused rahu saavutamiseks on suured, aga PKK juht Abdallah Öcalan on palunud PKK-l vaherahu sõlmida Türgi piiride ääres ja sellele on reageeritud positiivselt ning see on julgut-, julgustav ning tervitatav uue põhiseadusega töötamine peab äh, olema jätkuvalt laial, äh, laialdane ning kaasav ja Euroopa standardite rakendamine on kriitiline, saavutamaks, Türgi jaoks saavutamaks äh, liitumiskriteeriume. põhiseaduslik reform ei ole mitte ainult ainus prioriteetvaldkond, on toimunud rida muid positiivseid arenguid, näiteks on sisse viidud ombudsmani ametikoht ning riiklik inimõiguste institutsioon on saavutatud ka naiste õiguste, soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas edu, on võetud vastu kolmas kohtureformi pakett ning julgeolekujõududel on tsiviiljärelevalve. aga samas näeme siiski, et on vaja veel teha tööd. me palume, et Türgi just konkreetsemalt jätkuks tööd, jätkaks tööd selle kallal, et peetaks kinni põhiõigustest ja vabadustest nii seadustes kui praktikas, meil on tõsiseid muresid väljendusvabandu-, vabaduse piiramisega, näeme, et äh, on kirjanikke, ajakirjanikke, akadeemikuid, inimõiguste kaitsjaid toodud kohtu ette selle eest, et nad on väljendanud oma mittevägivaldseid arvamusi ning äh, tihtipeale on keelatud ka veebileheküljed. seadusandluse, terrorismiseadusandluse laialdane rakendamine võitlus organiseeritud kuritegevusega, ka see on endiselt veel murettekitav. ja on väga oluline, et kohtuvõimu e sõltumatus säiliks ja seda peab äh, tegema mitte ainult seadusandluse kaudu, uue seadusandluse kaudu, vaid ka selle kaudu, kuidas olemasolevat seadusandlust rakendatakse. on veel olulisi valdkonda, kus on vaja rohkem teha, näiteks äh, usuvabadus äh,, omanikuõigused, kaub-, ametiühingute õigused, vähemuste õigused, naiste ja laste õigused, diskrimineerimise eh, lõpetamine, sooline võrdõiguslikkus ning võitlus eh, eh, piinamisega ja on üks küsimus, millel on otsene mõju nii liitumisläbirääkimistele kui Euroopa Liidu Türgi suhetele üldiselt. me väga kahetseme seda, et hoolimata meie korduvatest palvetest jätkab Türgi mitte kinnipidamist oma kohustustest mis puudutab li-, äh, liitumise kokkuleppe lisaprotokolli, meie seisukoht siin on selgelt teada, kui protokolli täielikult mittediskrimineerivalt ei rakendata, siis säilitab Euroopa Liit oma meetmed aastast kaks tuhat kuus, mis jätkuvalt mõjutavad kogu läbirääkimiste progressi. ka eeldame, et Türgi teeks samme selleks, et äh, normaliseerida oma suhted Küprose Vabariigiga ning teeb seda kiiresti. peaksin lisama, et äh, nõukogu väga kahetses seda, et äh, Türgi külmutas oma suhted nõukogu eesistujaga eelmise aasta teisel poolel ning kahetseme ka Türgi seisukohavõtti selles küsimuses ja selle, seda, et ta ei ole olnud Euroopa Liidu positsioonidega nõus rahvusvahelises foorumis. eesistuja on oluline võtmeosa Euroopa Liidu institutsionaalsest äh, vormist ning teda peab seetõttu ka austama. ja ma tahaksin rõhutada ka seda, kuivõrd olulised on meie jaoks üldiselt äh, head naaberlikud suhted. see on üks Äh, põhilisi nõudeid, äh, millega mõõta Türgi progressi liitumisel Euroopa Liiduga. ja nüüd üks äh, oluline aspekt Euroopa Liidu Türgi kahepoolest, poolsetest suhetest, viisalihtsustus. on julgustatav, et tervitate nõukogu otsust paluda komisjonil teha samme selleks, et saavutada viisavabadus järk-järguliselt ning pikaajaliselt, paralleelselt tagasivõtulepete allkirjastamisega. nõukogud toetab et alu-, seda, et alustatakse dialoogi viisamobiilsuse osas komisjoni ja Türgi vahel, samal ajal on ka oluline, et äh, Euroopa Liidu Türgi tagasivõtu äh, leping, mis on juba läbi räägitud, äh, ka allkirjastatakse, vastu võetakse ja tõhus, et seda hakatakse tõhusalt rakendama. aitäh tähelepanu eest! aitäh, härra Füüle, palun! proua juhatada, proua minister, austatud parlamendiliikmed, alustuseks tahaksin tänada äh, raportööri proua Omen Ruitenit, sest et äh, tänane raport on kõrge kvaliteediga. hiljutised arengud Euroopa Liidu Türgi suhetes äh, annavad õigust optimismile. eelmisel detsembril rääkis Ülemkogu uuest hoost liitumisläbirääkimistes. oleme kindlad, et äh, saame avada jälle läbirääkimiste peatükid aastal kaks tuhat kolmteist. teiseks saavutame edu oma viisa ja rände koostöös. oleme kindlad, et varsti saame alustada viisadialoogi Türgiga koos äh, ta-, tagasivõtulepete allkirjastamisega Euroopa Liidu ja Türgi vahel. kaks nädalat tagasi võttis äh, Türgi parlament vastu äh, välismaalaste ning rahvusvahelise kaitse seaduses. kui see saab korralikult rakendatud, siis tegeleb see seadus ka mõnede oluliste teemadega, viisa teekaardis. kolmandaks, välispoliitika teemaline dialoog Euroopa Liidu ja Türgi vahel on intensiivistunud. loodame, et sellega tuleb kaasa ka see, et Türgi on rohkem ühel joonel Euroopa Liidu seisukohtadega. me hindame ning toetame Türgi jätkuvat aktiivset ja häälekat rolli Süüria küsimustes ning tema äärmiselt olulist rolli ja seda, kuidas hallatakse Süüria põgenike küsimust Äh, Türgis on rohkem kui sada üheksakümmend tuhat äh, registreeritud põgenikku. Iisraeli ja Türgi suhete paranemine on samuti tervitatav. rõhutame ka tervet rida hiljutist, äh, hiljutisi arenguid Türgis sees. uue põhiseaduse loomine on jõudnud kriitilisse etappi, osalusprotsess, mida senini on rakendatud, on, on meie täieliku toetusega lõpuks ometi on tehtud algatusi selleks, et äh, saavutada rahu äh, riigi kaguosas ning see on võimalus lõpetada terrorism ning saavutada üleüldine lahendus kurdi küsimusele. Äh, neljas kohtureformi pakett, mille Türgi parlament eelmisel nädalal vastu võttis, on oluline areng selleks, et Türgis austataks põhiõigusi. see Äh, ei, muidugi ei tähenda, et valitsus ei peaks enam rohkem reforme tegema. Türgi seadusandluses on endiselt sätted, mis tekitavad muret, näiteks mis puudutab väljendusvabadust ning kogunemisvabadust ning, ning äh, nende küsimustega tuleb tegeleda. saan aru, et äh, lahtised küsimused kaasatakse ka tulevasse inimõiguste tegevuskavasse, mis loodetavasti varsti ka valmis saab. nüüd, mis puudutab Küprose küsimust, siis eh, komisjon ootab seda, et taastatakse täielikud läbirääkimised eh, nii kiiresti kui võimalik, eesmärgiks oleks saavutada kiire lahendus eh, läbirääkimistele, kuigi me mõistame, et Küprose Vabariigi hetke prioriteedid on mujal Äh, lõplikku lahendus äh, ei tohiks mitte kuidagi olla tabu. loodetavasti see üleüldine positiivne keskkond, millele ma viitasin alguses, äh, saab nüüd võimaluseks, mida kasutatakse ära nii Türgi kui Küprose, Türgi kui Kreeka Küprose kogukondade hüveks. see parandaks ka ärikeskkonda ning võimaldaks lahti lukustada saaret terve majanduspotentsiaali, kaasa arvatud ka energeetika valdkonnas. suur aitäh tähelepanu eest! Euh, suur tänu, härra Füüle, järgmisena saab sõna proua Omen Reuten, kes on raportöör antud teemal, teil on kolm minutit. proua juhataja, kolleegid, kunagi ei ole iga, kui me räägime Euroopa Liidu ja Türgi vahelistest äh, suhetest ja hiljuti on äh, paljugi toimunud. eelmisel nädalal äh, viidi Türgis läbi neljas justiitssüsteemi reform, vastav seadus võeti vastu Türgi parlamendis ja ma olen nõus proua Creightoniga, et me peaksime Türgit kiitma nende edusammude eest, nad on liikumas õigel teel. edasi olemas on inimõiguste tegevusplaan, mis paistab ka endaga, toovad kaasa positiivseid arenguid. samuti võime rääkida välismaalaste seadusest, mida me oleme juba pikemat aega nõudnud. läbirääkimised Türgi valitsuse härra Öcalani vahel tunduvad edasiliikuvat äh, konstruktiivset ja neid läbirääkimisi toetavad ka Türgi kodanikud ja see on minu arvates kõige olulisem, et oleks kodanike ja kodanikuühiskonna toetus. paistab, äh, et on paranenud äh, ka Türgi suhted äh, naaberriikidega. ja mis puudutab Prantsusmaa vetot artiklile kakskümmend kaks, siis sellega tegeletakse lähiajal loodetavasti edukalt. peatükk üheksateist äh, soovitakse nüüd avada, seni selle vastu huvi ei olnud, aga see on hea. selline on siis ähm, taust, mille põhjal me täna arutame seda resolutsiooni. me kutsume üles Euroopa Liitu arendama välja Türgiga konstruktiivseid suhteid äh, läbirääkimiste protsessis. et äh, konstruktiivsuseni jõuda, on meil äh, vaja mõlemal poolel tegutseda ja Türgis tuleb reforme läbi viia mitte sellepärast, et Euroopa Liit neid tahab, vaid sellepärast, et Türgil on neid vaja kui Türgi soovib olla moodne heaoluühiskond, siis nad ei saa reformidest üle ega ümber. sõnavabadus, äh, ajakirjandusvabadus, äh, usuvabadus, äh, naiste õigused on kõik väga olulised ja reformide osas paistab Türgi olevat õigel teel, aga tuleb äh, vaadata ka üldist meelsust. teatud dialoogides on endiselt äh, probleeme. ma üritasin kokku panna tasakaaluka raporti, mis äh, tervitab tehtud reforme, aga on kriitiline ka valdkondades, kus see on vajalik. nüüd äh, Türgil on uue valitsusega väga head võimalused äh, lahendada Türgi probleeme positiivselt ja ma loodan, et see toimub juba sel aastal. suur tänu äh,, proua Meroitin, järgmisena härra Obiuls. tänan. kui nüüd vaadata olukorda Türgis ja ka mujal seal piirkonnas, siis äh, võime teha äh, järelduse, et me peame püüdlema konstruktiivsemate suhete poole Euroopa Liidu ja Türgi vahel. mulle tundub, et äh, antud äh, raport, äh, mis on saanud siin kojas suure enamuse toetuse, on meie edasistel tööde aluseks. tahaksin õnnitleda raportööri ja toonitada, et meie fraktsioonil on selles raportiga kolm prioriteeti. kõigepealt äh, edukate konstruktiivsete suhete arendamine Türgiga, teised äh, positiivsete äh, elementide väljatoomine ja kolmandaks ühiste lahenduste leidmine probleemidele väga oluline on vaadata kogu Lähis-Ida piirkonda laiemalt, sealseid konflikte, millele tuleb otsida koos lahendusi. liitumisläbirääkimiste käigus tuleb kindlasti avada uusi peatükke ja samuti äh, peaksime me toetama demokraatlikku protsessi Türgis seadusloomet äh, reformitakse, eriti mis puudutab inimõigusi, naiste ja meeste võrdõiguslikkust ja need on äh, kõik äh, keerulised valdkonnad, kus tuleb kindlasti tagada progressiivne edasiliikumine. nii et meil on Türgis käimas olulised institutsionaalsed protsessid, aga nüüd on alanud ka rahuprotsess konfliktis mis on paarkümmend aastat nõudnud kümneid tuhandeid inimelusid ja läinud äh, väga palju maksma ja ka seda rahuprotsessi peaks Euroopa Liit tugevalt toetama. suur tänu, härra Obiels, järgmisena härra Lambsdorff, palun. tänan ka käesolevas raportis me ühest küljest äh, toetame Türgi reforme, aga teisalt äh, nõuame veelgi paremaid reforme ja paremat äh, edasiliikumist. Türgi kord on meile näidata, et nad tõesti soovivad reformidega jätkata. nii volinik kui ka minister ütlesid, et äh, ombudsmani osas mitmetes küsimustes on tehtud edusamme, aga, siis tuleb aga, äh, on äh, puudujääke põhivabaduste osas. inimvabadused, usuvabadused, naiste ja meeste võrdõiguslikkus ja nii edasi ja me ei saa lubada, et meil on kandidaatriik, mille piirideta ajakirjanikud äh, panevad äh, ajakirjandusvabaduse osas saja viiekümne kaheksandale kohale saja kuuekümne üheksa riigi hulgas. Ähm, Türgis on äh, ajakirjanike vangistusmäär üks kõrgeimaid maailmas ja sellele teemale tuleb laienemisprotsessis kindlasti tähelepanu pöörata. ja on kahju, et põhiseadusprotsessi ei kaasatud rohkem Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoni ja see, kuidas äh, Veneetsia komisjoni äh, kaasamisest loobuti, paneb meid küll järele mõtlema. Euroopa Nõukogu ei ole mingisugune välisjõud, vaid on Euroopa-sisene jõud, mis võitleb inimõiguste eest ja see, mis Türgis juhtus, ei olnud lihtsalt ilus. sellegipoolest äh, tuleb aga näha võimalusi. näiteks rahuprotsess kurdidega Abdullah Öcalani äh, poolt öeldu, praegu me oleme tõesti äh, siin äh, teelahkmel, ristteel ja sealt edasi saab käsitleda juba ka terrorismivastaseid seadusi ja saab ka lahendada kurdide kultuurilised nõudmised Türgi riigi siseselt Türgi peaks usutavalt äh, jätkama oma edusammudega, siis liiguks edasi ka liitumisläbirääkimised. suur tänu ja järgmisena proua Frootre kolmeks minutiks. tänan, äh, proua juhataja. meil ei ole tihti võimalik siin parlamendis äh, käsitleda Türgi raportit niivõrd aktuaalsel ajahetkel Lähis-Ida piirkonna jaoks. Euroopa Liidu ja Türgi suhted on jõudnud väga olulisse punkti ja ma tahaksin õnnitleda siinkohal raportööri proua Oomen Reutenit, kellel äh, õnnestus äh, panna kokku raport, äh, mis põhineb poliitilisel partnerlusel, mitte paternalismil. seal arvestatakse ka äh, tundlike küsimustega nagu sõnavabadus, vähemuste kaitse, naiste õigused, keskkonnaõigused. ma usun, et see raport äh, sobib äh, väga hästi kajastama praegust olukorda. diplomaatilistes äh, suhetes, poliitilises suhtluses tõesti leiavad aset praegu väga olulised sammud ka Prantsusmaa on arvamusel, et peatüki kakskümmend kaks kohta kehtestatud veto võidakse maha võtta. rahuläbirääkimised kurdidega on ka väga märkimisväärseks sammuks äh, Türgi valitsuse poolt. oluline on rääkida läbi äh, kurdidega ja siinkohal on üllatav, et äh, on nelikümmend parlamendisaadikut siin, kes on peatükkide kakskümmend kaks kuni kakskümmend kolm äh, avamise vastu, seal käsitletakse just põhiõigusi, justiitsküsimusi, äh, vabadusi, kogu justiitsaparaati ja see muudatusettepanek, mis nüüd on esinda-, esitatud, see on kahetsusväärne ja meie fraktsioon seda ei toeta me ei saa veel äh, täielikult äh, aru äh, praegu toimuvast Türgis, me ei tunnusta seda veel täielikult, aga toonitagem siiski, et tegemist on peaminister Erdogani ja kurdide liidri Öcalani vaheliste otseläbirääkimistega, mida toetab ka kodanikkond. Türgis arut-, arutletakse ka uute kodanike õiguste üle, detsentraliseerimisest, demokratiseerimisest räägitakse, samuti sellest, et äh, kurdidel oleks võimalik äh, saada ka haridust oma emakeeles ja üleüldiselt tahetakse lõpule viia rahuprotsess, kõik institutsioonid peaksid täielikult toetama seda rahuprotsessi, see on äh, väga oluline, et meie Euroopa Liiduna ka jagaksime oma kogemust rahu sõlmimise ja leppimise valdkonnas. suur tänu! Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, äh, proua Flotre, kas te olete sellega nõus? jah Te olete valitud siia rohelisena. ja kui nüüd rääkida Türgist, siis äh, kas te olete kunagi äh, mõelnud äh, milliseks kujuneb mõju teie riigi keskkonnale, kui seitsekümmend viis miljonit Türgi kodanikku saavad õiguse kolida Prantsusmaale? proua Flootre, palun vastake ma tunnistan, et äh, ma ei saa küsimusest äh, küll päris hästi aru, aga need muudatusettepanekud, mis äh, õõnestavad edusammude mainimist äh, need ei ole leidnud meie toetust. ja teie nüüd rääkisite siin keskkonnamõjudest siis, kui Türgi liitub Euroopa Liiduga. loomulikult meil tuleb kõiki keskkonnaküsimusi Türgiga arutada, ka kliimamuutusi, tuumaenergiat, aga samas tuleb loomulikult tagada keskkonnakaitse tänan, järgmisena härra Tänak, kaks minutit. suur tänu. Türgi on väga võimas riik Euroopa ja Aasia vahel, osaliselt mõlemal mandril, seotud ajalooliselt, geopoliitiliselt ja sotsiaalselt. seega me mõistame, kui oluline on Türgi ja meil on vaja Türgi isikuga sidemeid süvendada, Türgi on demokraatia, mis lähtub Euroopa integratsioonist, samas aga loob sidemeid ka Lähis-Ida ja Kesk-Aasiaga osasid neid sidemeid peaks parlament äh, tervitama. Need, kes äh, toetavad äh, stabiilsemat Vahemere piirkonda ja Lähis-Ida, peaksid rõõmu tundma ja mõlemalt poolt peab õnnitlema. hiljutine relvarahu PKK-ga ja dialoogi alustama, alustamine Öcalaniga, kes on vanglas, on samuti suurepärane samas aga ei saa me vähendada, kui ol-, neid probleeme, mis on ähm, Türgi Euroopa Liidu äh, suhetes äh, läbirääkimiste peatamine Küpromis äh, eesistumise ajal on kahetsusväärne eelmisel aastal. Küprose tunnustamise küsimus on siiamaani lahendamata ja Türgi ühepoolselt tunnistab nii-öelda seda Türgi-Küprose vabariiki mitmelt poolt on kuulda muret Türgi äh, toetuse suhtes Süüriale ja salafistidele loomulikult vaba Sürgi, Türgi, Süüria sõjaväe toetamine on väga hea, see aitab stabiliseerida seda piirkonda ja ka Türgi ennast. ma julgustaksin seda, et Türgi toetaks oma vähemusi, kas need on eh, kristlased, eh, teised või seksuaalvähemuste esindajad. vaatamata kõikidele probleemidele ja väljakutsetele rõhutan ma, et ECR-i vaatenurgast on Türgi meie suur sõber ja NATO liitlane ja meil on vaja jätkata dialoogi ja koostööd, aidata Türgi inimesi ja valitsust selleks, et nende poolt otsitud integratsioon aset leiaks, suur tänu! aitäh, härra Tannok! nüüd äh, poolteist minutit, härra Pelder EFT fraktsiooni nimel. suur tänu, lugupeetud president. homme möödub kuus aastat sellest, kui toimus kolmikmõrv. ja ma rääkisin just ühe ohvri lesega just eelmisel nädalal ja tema väljendas lootust, et õigus leiab aset mõrvarite ja piinajate suhtes. lugupeetud volinik, siiamaani on mul veel see küsimus, mis puudutab, kas mingisugune lootus on säilinud, sest kohtuprotsess liigub väga aeglaselt, kas äh, see võiks olla läbipaistvam, sest Türgi peaks olema õigusriik ja kristlased ja teised vähemused on toetuse ära teeninud? kuidas selle äh, kohtumenetlusega asjalood on? eelmise nädala lõpus rääkisin ma perekonna liikmetega, ohvriperekonna liikmetega, keda ähvardati. Türgi ametivõimud nagu te teate, ei ole teinud kõike seda, et seda perekonna advokaati kaitsta me peame pöörduma Türgi ametivõimude poole selleks, et nad tõhusalt selliste asjade vastu välja astuksid. ja sama puudutab ka juudi kogukonda. Euroopa institutsioonid peavad Türgit julgustama selleks, et toetada juudi kirjastajad Türgis, kes on hetkel ohtu sattunud. suur tänu! aitäh, härra Pelder! ja nüüd kuue nimel härra Hadži Georgiou. lugupeetud kolleegid, ma olen parlamendis juba mitu aastat töötanud, ma leian, et see resolutsiooni ettepanek äh, muudab tasakaalu parlamendis. selle asemel, et läbi vaadata Türgi läbivaid strukturaalseid probleeme, see peaks olema valitsuste, diplomaatide ülesanne, mitte parlamendi ülesanne parlament ei saa töötada sellisel viisil, et seda tasakaalu saavutada. kurdi probleem on väga tõsine teema. kuidas äh, viib see resolutsioon meid õiges suunas, Türgis äh, pandi keegi vangi sellepärast, et tal oli käes pilt, mis oli justkui Öcalani nägu meie üle tehakse nalja, Türgi ei ole õiges suunas liikunud ega suutnud lahendada väga olulist probleemi. kui me tahame Türgit aidata, siis peame me selles olema siirad, me peame neile tee kätte näitma, näitama oma resolutsiooni ettepanekus, me ei tohiks paika panna mingeid suvalisi sõnu. Küprose probleem, iga aasta räägime sellest, et Küpro, Türgi väed peaks Küproselt lahkuma aga mida Türgi selle kohta ütleb, nad ütlevad, et parlamendis on olukord tasakaalustamatu, ehk siis nad äh, lihtsalt heidavad meie üle nalja. Nad viitavad, et meil ei ole isegi peas tasakaalu ja Türgi lihtsalt äh, viitab meile niiviisi. Türgi oht Küprosele, kas see annab Küprosele või ka mõnele teisele riigile võimalusele avada energiapeatükiga seda, mida viitab resolutsiooni ettepanek? suur tänu, härra Tahv, palun. Te palusite sõna? kui ma annan teile nüüd sõna, siis ei anna ma teile sõna kõne ajal, siis kui on teie kord. kas te soovite esitada küsimuse praegu või pigem oma kõne ajal, milline on teie eelistatus? lugupeetud president, minu arvates ei ole õige see, et kui sinise kaardi küsimus esitada, siis võetakse ära äh, kõneaeg. ma leidan, et äh, sellist reeglit ei ole olemas. härra Tahv, ma lihtsalt üritasin kõigile anda võimaluse kõneleda, seepärast tegin sellise ettepaneku vabandust. protseduuriline küsimus. lugupeetud president, äh, suure austusega, ma olen nendel aruteludel palju osalenud ja mul on olnud võimalik sinise kaardi küsimust äh, esitada kolleegidele mitmetel kordadel ja teie olete ainukene presidendi kohusetäitja, kellel on selline reegel, et kui arutelus osaletakse, ollakse kõnenimekirjas, siis ei tohi sinise kaardi küsimust esitada. jah, loomulikult te võite oma äh, reeglid kehtestada vastavalt äh, protseduurireegli, kodukorra reeglitele, aga see on teie enda tõlgendus ja ma paluksin, et te ümber mõtleksite selle suhtes. aitäh. ma mõtlen selle üle järele ma mõtlen alati järele, aga ma tahan ka arutelud lõpetada vastavalt ajakavale ja anda kõigile võimaluse kõneleda, kes on kõnelejate nimekirjas. mida teie soovite, kas teil on protseduuriline küsimus või, või sinise kaardi küsimus? protseduuriline küsimus. ma mõistan, president, et ei taha härra Tahvile anda võimalust äh, sõna võtta pärast, aga kui tal on juba kõne koht eh, kõneaeg olemas eh, fraktsiooni nimel, siis ei saa talt kõneaega ära võtta. minu arvates ei ole teil võimalik võtta teid kõnelejate nimekirjast eh, välja võtta lihtsalt sinise kaardi küsimuse puhul, muidu te lihtsalt lõhute selle arutelu. suur tänu, härra Tänok. ma võtan teie arvamuse arvesse, aga praegu mina juhatan seda koosolekut ja kui härra Tahv võtab hiljem sõna, siis võib ta ka eelkõnelejate lähenemist äh, äh, kommenteerida. nüüd annaksin sõna proua Stassenile, äh, mitte fraktsioonilise kuuluvuste, kuuluvusete liikmete nimel. Artikkel kolmkümmend üheksa Euroopa Liidu toimimise lepingus näitab, et iga riik, kes soovib liikmeks saada, peab äh, olema Euroopa riik, Türgi ei ole Euroopa riik ja lisaks sellele äh, jätkuvalt rikutakse igasuguseid põhimõtteid, me rääkisime vabadusest ja teistest väärtute, väärtustest, mida Türgis ei ole. Atatürk tahtis Türgist teha kaasaegse riigi, see oli õige, aga nii ei ole enam lood. ja tema soovidest ei ole palju enam järele jäänud, sest inimesi karistatakse kümne kuuga äh,, Äh, ja seda lihtsalt sellepärast, et nad säutsusid Twitteris. ja seda piitakse, peetakse, selliseid väljaastumisi peetakse islamivastasteks sõnavõttudeks. ma kutsun teid üles järele mõtlema selle olukorra üle, sest pianisti äh, Äh, hukkamõist sellise tegevuse põhjal on täiesti vastuvõetamatu. kas komisjon teeb midagi selle riigi suhtes, kes ei ole kunagi Euroopa riik olnud, ei saa selleks kunagi ja isegi ei taha seda olla? Türgi ei kuulu Euroopa Liitu, praegusel hetkel mitte. mida te teete, kas te jääte äh, ja kas te teete midagi ära ja lõpetate läbirääkimised Türgiga, suur tänu! aitäh! arutelu äh, härra Tänuki ja härra Dartmouthiga seoses. vabandust, et ma nimetasin teid tiitliga härra ja ma vabandan tõesti selle ees. ja sellega on fraktsioonilise kuuluvusega kõnelejate osakord, äh, osa lõppenud ja nüüd äh, teised kõnelejad, härra Prokk, kaks minutit, palun. president. juhataja proua eesistuja, volinik, lugupeetud äh, kolleegid. Türgi on kahtlemata üks Euroopa Liidu olulisemaid partnereid. Türgi on äh, selline partner, kellega me jagame mõlemapoolseid strateegilisi huvidesid. seetõttu on oluline, et äh, Türgi areng jätkuks ja me peame toonitama, et Türgi on osa Euroopa Atlandi piirkonnast. kui vaadata maakaarti, siis on selge, et on nii Euroopa kui ka Türgi huvides äh, jätkata laialdaste reformidega, mis toetavad edasist arengut. Türgi võiks olla oma piirkonnas äh, stabiilsuse ankur ja eeskuju ja tundub, et tuht-, suhted äh, Iisraeli ja Türgi vahel normaliseeruvad ja seda me peaksime kindlasti toetama. tuleb äh, tõdeda, et meil on äh, valdkondi, kus meil on palju ühishuve, näiteks energia, energiatransport, need teemad on tähtsad nii Türgi kui ka Euroopa Liidu jaoks ja me peaksime läbirääkimistel keskenduma ka nendele valdkondadele ükskõik, kas äh, lõpuks saavutatakse liikmelisus või mitte, meil peavad olema kokkulepped äh, kõige olulisemates valdkondades. raportis on äh, kirjas edusammud justiitssektoris räägitakse vähemuste õiguste kaitsest, põhiõigustest, vabadustest, aga läbimurret veel ei ole õiguste osas saavutatud. siin mainiti konkreetselt ka Türgi kuulsa pianisti juhtumit äh, ja siin äh, tuleb mainida teisigi juhtumeid ja ka näiteks äh, Ankara protokolli. Türgi peab aru saama, et äh, tuleb täita teatud tingimused, et liitumisläbirääkimised edasi läheksid ja nendest tingimustest ei saa üle ega ümber. suur tänu ja järgmisena härra Rutšek, kaks pool minutit, palun. Madam minister, commissioner, colleagues. aitäh, äh, proua minister, volinik, äh, kolleegid, see raport tuleb väga õigel ajal võrreldes eelnevate aastatega on nüüd äh, võimalus tõeliseks läbimurdeks Euroopa Liidu ja Türgi vahelistes suhetes terve rida olulisi ning positiivseid elemente on oma kohale langemas. esiteks, liitumisläbirääkimised on lõpuks ometi lahti blokeeritud pärast äh, seda, kui kaks aastat mitte midagi ei toimunud. Äh, regionaalpoliitika peatükk on avatud ning äh, minu arvates peaks avama veel peatükke nii kiiresti kui võimalik. teiseks, komisjoni positiivne agenda on toomas tulemusi näiteks on saavutatud selget progressi tagasivõtulepetega ning äh, viisavabastuse küsimusega. kolmandaks, äh, õiglane ning kestev kürdi, kurdi küsimuse lahendamine tundub olevat käeulatuses ning kui see juhtub, siis äh, mitte ainult ei lõppe traagiline vägivaldne peatükk Türgi ajaloos, vaid see mõjutab ka Türgi liitumisprotsessi ning loomulikult ka regionaalset julgeolekuolukorda, eriti just Süüria puhul. samas on muidugi päris palju veel teha. on, nüüd on võimalus kujundada uus demokraatlik põhiseadus, nii et see protsess on olulise tähtsusega. Türgi demokraatliku tähtsuse jaoks ning ka Türgi koha jaoks Euroopas. nii et on võimalus, et see põhiseaduslik protsess võiks äh, tugevdada nii demokraatia aluseid kui ka kaasatust ning äh, turvalist riiki Türgis. Euroopa Liit äh, peaks täitma ka oma kohustusi. mõnikord räägime me peatükkidest kakskümmend kolm, kakskümmend neli, õigusriik, kohtuvõim, põhiõigused, loot-, tahaksin, et need peatükid avataks, räägime energiast, mis on veel üks oluline punkt, Türgi jaoks, aga kõige rohkem just Euroopa Liidu jaoks. nii et minu arvates me peaksime kõik, tegema kõik selleks, et ka see peatükk avatud saaks. ja loomulikult on veel küsimused, kus äh, tuleks samuti tugevdada koostööd. kui me räägime strateegilistest küsimustest, julgeolekuküsimustest, vaatame, mis toimub Süürias, mis toimub Lähis-Idas, äh, siin on Türgi olulise tähtsusega partner ning see on nii Türgi kui Euroopa Liidu huvides teha koostööd tahaksin näha näiteks tihedamat koostööd äh, mida Euroopa Liidu Türgi välisminister saaksid mõlemas küsimuses teha, aitäh. aitäh, Libor. järgmiseks üheks pooleteiseks minutiks Andrew Duff. mulle tundub, et kui me tõesti tahame lahendada Türgi probleem, äh, kurdi probleemi, siis see, selle lahendamine peab käima koos äh, põhiseadusliku reformiga, arvestades, kui ülitsentraliseeritud on Türgi Vabariik oma iseloomult. see tähendab ka seda, et võim liigub üle Ankarast kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele ning see puudutab ka provintside kuberneride valimisi. aga tekib küsimus ka äh, just selle detsentraliseerimise protsessi koha pealt, peame küsima, kas see on tõesti vastavuses härra Erdogani ilmselge sooviga muuta oma öö, äh, ametiposti, nii et muuta Türgit presidentaalseks riigiks. käimas on äh, kokku lepitud äh, konstitutsiooniline lepitusprotsess ning oleks tõesti kahju, kui peaministri üha kasvav kannatamatus äh, koos märkidega üha suurenevatest autokraatlikest tendentsidest äh, seaks ohtu selle äärmiselt tundliku ning peene põhiseadusliku reformiprotsessi, aitäh. aitäh, Andrew. ja nüüd üheks minutiks härra Demesmaker aitäh, härra juhataja, esiteks eh, minu arvates on Euroopa Liidu ja Türgi vahel väga palju probleeme ning eh, lahendus nendele on Türgi kätes. sama puudutab ka kurdi küsimust. näiteks olen juba hoiatanud sellest ohust, et Ankara seab ühepoolselt tingimused eh, rahuprotsessiks kurdidega. nii et me peame öö, olema ettevaatlikud nende heade uudiste kohta, nagu puhul Öcalani kohta ja nii edasi Äh, äh, Türgi seadis äh, neljakümne üheksa targa inimese komitee kokku, et asju inimestele selgitada, tundub, et Ankaras tegutsetakse kergekäeliselt. ja kui sa oled Türgis ametisse valitud, siis on asjad turvalised, aga näiteks ajakirjanikele pole asi kaugeltki nii turvaline Äh, Euroopa Liit peab täielikult ära kasutama läbirääkimisi selleks, et äh, tagada, et kurdid saaksid äh, täielikud põhiõigused, keeleõigused, kultuuriõigused, haridusõigused, autonoomia, arvamusvabaduse, kogunemisvabaduse ning usuvabaduse, see puudutab viite miljonit Türgi kurdi. suur aitäh! meenutan teile kõigile, et kõik peaksite üritama rääkida tempos, mis võimaldaks äh, tõlkidel ka järge pidada. ma ei tahtnud teid, äh, teie ettekandes katkestada, aga sain kaebusi kabiinidest äh, teie kõnekiiruse kohta. härra Sahardil, palun. ei ole vist kahtlustki, et me räägime hoopis teistsugusest riigist, kui ta oli kümme aastat tagasi sest et selle ajaga on Türgi muutunud tõeliseks regionaaljõuks selle sõna igas tähenduses. täna hommikul oli meil väga terav debatt Küprose olukorra üle ja härra konvendit Rohelistest äh, võttis hommikul sõna ja keegi ei, ei kahtlustaks mind selles, et ma väga tihti temaga nõustun, aga täna ta tõesti rääkis õigust, kui ta ütles, et praegu on võimalus äh, liikuda edasi ja ületada need äh, selle saare lõhed ja ma arvan, et tal oli õigus. see on äh, õige aeg, aga ainult siis, äh, kui on näha, et äh, tehakse tõesti heatahtelisi pingutusi selleks, et saavutada kokkulepe seda mõlema kogukonna poolt, sellel oleks positi-, positiivne majanduslik mõju, see suurendaks investeeringuid ning turismi ning äh, mõned äh, teist mainisid ka juba võimalikku nafta ja gaasi uuringuid ning äh, ma arvan, et me peaksime kasutama äh, praegust hetke, kasutama Türgi uuenenud staatust regionaaljõuna selleks, et nad aitaksid meil lahendada ka Küprose probleemi. Euroopa Liit on muidugi väga osav kriiside võimalusteks muutmisel, tavaliselt on need põhjused neil valed küll, aga nüüd on meil võimalus teha midagi kasulikku ja me peaksime seda julgustama suur aitäh, nüüd üheks minutiks äh, härra Salavrakos. aitäh, härra juhataja, õnnitlen äh, proua Omen Ruitenit äh, tema raporti puhul, tegemist on äärmiselt hoolikalt kirjutatud dokumendiga, tal on, see põhineb tõelistel andmetel, seda võiks hääletada ilma muudatusettepanekuteta ning see on edukas jätk tema varasematele raportitele selles küsimuses. sest ta ei raporteeri mingeid muudatusi paremas suunas, hoolimata sellest, et äh, Türgi on rohkem saavutanud majanduskriteeriume, on meil samas siiski tõsised reservatsioonid äh, seoses poliitiliste kriteeriumite äh, täitmisega, naabritega suhe, suhted, siin Türgi poliitika jääb jät-, jätkuvalt maha, rünnakud Kreeka vastu jätkuvad, samal ajal rikub ta Ankara protokolli, mis loob Türgile kohustused suht-, seoses Küprosega Türgi valitsus peab jätkama tegevust selleks, et äh, teha reforme kohtuvaldkonnas, inimõigustes äh, valdkonnas, usuvabaduse valdkonnas. Türgi ei ole täitnud oma kohustusi, mis on seotud immigratsiooniprobleemiga ning tagasivõtu küsimusega. aga raport rõhutab ka positiivseid elemente. Need puudutavad kurdi probleemi ning ka demokraatlikke reforme ning Türgi rolli Süüria probleemi lahendamisel. suur aitäh, nüüd üheks minutiks äh, härra Viidimaier. aitäh, äh, president äh, Takis, minu kolleeg on rääkinud juba meie fraktsiooni seisukohast, ma tahaksin rõhutada midagi sellist, mis minu arvates on fundamentaalse tähtsusega, kus me peaksime Euroopa Liidu poolt Türgile väga selge sõnumi saatma. Türgi ei saa olla kunagi Euroopa Liidu osaks, kuni nad endiselt okupeerivad Küprose põhjaosa. kolmkümmend seitse protsenti territooriumist on neljakümne tuhande Türgi sõduri poolt okupeeritud, äh, seal ja saare põhjaosas jätkub Türgi kolonisatsioonipoliitika, nad äh, seavad ohtu Küprose kultuurilise terviklikkuse ning elanikkonna terviklikkuse ning seetõttu on see sõnum, mis väga selgelt tuleb edastada nii et äh, äh, kõik pingutused, mida Türgi teeb, peaksid äh, panustama selle regiooni rahusse. see probleem aga endiselt säilib, nad okupeerivad illegaalselt Küprose vabariiki ja minu arust on see sõnum, mis tuleks saata väga selgelt, nii et need haldusüksused, kes Türgiga tegelevad, saaksid seda ka arvesse võtta. ja nüüd üheks minutiks härra Obermeier tänan, juhataja. täna ennelõunal Ragon Bendik tegi imelikke ettepanekuid äh, Küprose majanduslikust päästmiseks, et saar tuleks äh, ühendada ja äh, siis automaatselt Türgi hakkab sinna investeerima. tõsiasi on aga see, et äh, Türgi Küprose kogukond kannatab niikuinii juba türklaste sisserände all, kes on pärit Anatooliast ja mis saaks siis veel äh, küproslastest? eks meil ole näha ju, äh, kuidas kooselu türklastega kulgeb meil Austria ja Saksamaa linnades ja Türgi äh, Küprose poolel on rikutud äh, inimeste õigusi, on purustatud äh, kirikuid, äh, kristlikke surnuaedu, me peaksime lõpetama liitumise läbi, rääkimised Türgiga ja selle raha, mis me kulutame Türgi liitumise ettevalmistusabile, peaksime investeerima Küprosele. proua Marietta Giannaku, palun. tänan, juhataja proua Oomen Reuteni äh, raport on äh, väga tasakaalukas, ta on juba aastaid olnud raportöör sel teemal ja ta teab äh, Türgi olukorda hästi. Türgis on toimunud oluline edasiminek, aga Türgi ei ole veel euroopalik riik. poliitilises valdkonnas ei aktsepteeri Türgi endiselt Ankara protokolli okupatsioonivägesid Küproselt ei ole ära viidud, Türgi ei aktsepteeri Haagi kohtu otsust ja nüüd tekib äh, järgmine küsimus. kui nüüd äh, võrrelda saavutatud äh, edusamme kemalistliku režiimiga, siis kas see kõik kajastub ka Türgi välispoliitilistes suhetes? ei ja seda ma ütlen äh, riigi esindajana, kes soovib, et Türgi liituks Euroopa Liiduga. mida Euroopa Liit äh, siin omalt poolt saab teha? ma arvan, et äh, Euroopa Liit ei saa lubada Türgi liitumist, kui see riik Türgi ei tunnusta ühte Euroopa Liidu liikmesriiki kogu survest hoolimata. härra Hauid, üks minut, palun tänan, juhataja. ma tervitan sarnaselt Euroopa Komisjoniga Türgi uut äh, justiitspaketti, mis muudab seadusandluse rohkem äh, kooskõlas olevaks äh, kohtupraktikaga, aga mõistan hukka pianisti Basil Sai juhtumi, kes mõisteti äh, vangi äh, tema sõnavõttude eest äh, sotsiaalmeedias. meil on äh, palju muudatusettepanekuid ametiühingu õiguste kohta, mida ma ka toetan. meil on Türgis mitmeid rünnakuid olnud ametiühingute vastu, eriti just viimasel ajal ja ma kutsun äh, Türgi valitsust äh, suhtuma positiivselt äh, ametiühingutega, et vältida konfrontatsiooni. ma olen arvamusel, et parlamendi president peaks kutsuma siia vaatlejatena kaks Küprose Türgi kogukonna esindajat vaatlejatena ja ma loodan, et seda ettepanekut toetatakse homme ka hääletusel suur tänu, härra Haud, järgmisena härra Kasak, üks minut. juhataja, volinik, kolleegid, ma õnnitlen äh, proua Oomen Reutenit äh, tasakaaluka lähenemise eest äh, Türgi eduraportis. ma olen kindel, et Euroopa perspektiiv peaks olema Türgis reformide katalüsaatoriks, nii et meie liberaalidena tervitame peatükkide kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja viisteist avamist. Türgi peaks olema kaasatud Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitavate vabakaubanduslepingu läbirääkimistesse. ja meil peaks olema tõesti Euroopa Parlamendis äh, kaks äh, Küprose Türgi kogukonna esindajat äh, vaatlejatena ma kutsun teid äh, üles äh, toetama seda võtmetähtsusega ettepanekut, näitamaks, et Euroopa Parlament äh, toetab põhimõtet ühtsus mitmekesisuses. suur tänu ja üheks minutiks härra Adam Pielan. juhataja. raport, mis meile on esitatud, on küll kriitiline, aga see samuti näitab, et Türgi on saavutanud edusamme ja me peame sellega läbirääkimistel ka arvestama. eriti tuleb aga tulevikus tähelepanu pöörata sõnavabadusele, ajakirjandusvabadusele ja vähemuste õigustele, samuti usuvabadusele. väga oluliseks sammuks on läbirääkimised kurdi vähemusega ja kui nüüd rääkida julgeolekust, siis äh, Türgi kahtlemata on stabiliseerivaks faktoriks oma piirkonnas. Ankara panus äh, Lähis-Ida turvalisusse ja rahusse on meie jaoks väga oluline, me peame siinkohal pakkuma Türgile ka diplomaatilist toetust. Türgi mängib võtmetähtsusega rolli äh, Euroopa Liidu energiatarneallikate mitmekesistamisel, selleks et vähendada meie sõltuvust äh, Venemaast. nii et me peame igal juhul arvestama Türgiga kaasnevaid majanduslikke ja poliitilisi mõjusid. Äh, Dartmouth. tundub, et äh, see raport seab teatud määral küsimärgi alla Türgi kandidatuuri, nii nagu maininud ka mitmed kolleegid meil on mitmeid äh, küsimärke seoses Türgi kandidatuuriga ja selge on äh, see, et liitumiseelne rahastamine neli koma kaheksa miljardit eurot aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist peaks otsekohe lõppema. Türgi on juba osa Euroopa Liidu tolliliidust ja seetõttu Euroopa Liidu liikmed, kaasa arvatud Ühendkuningriik, saavad juba igati kasu kaubandusest äh, Türgiga. Türgi on ka NATO liige, see tähendab, et meil on äh, militaarliitlassuhted Türgiga ja meil ei ole vaja Türgit poliitilisse liitu yeah.. no eh,, gracias, Richard, no, no hay tarjetas para. suur tänu. Eh, sinise kaardi küsimusi siin esitada ei saa, härra Sõnderkaart, üks minut, palun. suur tänu, juhataja. resolutsiooni ettepanekus on kirjas, tsiteerin. on äh, vaja äh, rohkem edusamme seoses tööturu ja ametiühingute õigustega, tsitaadi lõpp. ja see on äh, tõesti äh, nüüd äh, tugevalt läbi lillede öeldud. ametiühingu õigusi surutakse Türgis maha eelmisel aastal toimus palju streike ja demonstratsioone. politsei ja kohtud äh, astusid välja nende streikide demonstratsioonide vastu, võeti vastu ka seadusi, mis keelavad äh, sellist tegevust. koos kolleegidega olen ma esitanud äh, muudatusettepanekuid, mis juhitavad tähele, juhivad tähelepanu sellele, et Türgi seadusandlus peaks vastama ILO standarditele suur tänu, kolleeg ja järgmisena härra Kleis, üks minut. tänan, juhataja. on äh, täiesti äh, uskumatu, et äh, otsustati üldse alustada liitumisläbirääkimisi Türgi mitte, kui mitte Euroopa riigiga, seda siis aastal kaks tuhat neli ja nüüd need äh, läbirääkimised muudkui jätkuvad, olgugi et äh, Türgi ei täida talle esitatavaid nõudmisi, nii et see eduaruanne on minu arvates täiesti vale sõnastus, mingisugust edu meil siin pole raporteerida võimalik ajakirjanikke on Türgis äh, vangis äh, rohkem kui üheski teises riigis maailmas. ka professorid pannakse seal vangi sellepärast, et nad on äh, väljendanud oma arvamust ja eile sai tuntud kontsertpianist tingimisi karistatud, kuna ta kritiseeris islamit Erdogani valitsus muutub lääne kristluse ja õiguste vastaseks me peaksime lõpetama liitumisrääkimised äh, Türgiga. komisjon, võtke ükskordki arvamisse valijate arvamust, äh, kes on selles suhtes mõistlikumad kui nende juhid. suur tänu ja nüüd proua Schneeber-Jastram, üks minut. juhataja, lugupeetud äh, kolleegid suur tänu proua Riia Omen-Reutenile selle raporti eest. raport äh, näitab, kuivõrd olulist rolli mängib Türgi Euroopa Liidu jaoks äh, ja seda mitte ainult äh, majanduslikult suure partnerina, vaid ka poliitiliselt, ühendades Kesk-Aasia, Lesida-Aafrika viimastel aastatel on Türgi teinud edusamme paljudes valdkondades, mida me peaksime toonitama üheks edusammuks on justiitsreform, mis liigub äh, õiges suunas. sellegipoolest, nagu ütles ka Aleksander Krahv Lambsdorff, on ka siin äh, palju vajakajäämisi. Euroopa Liit äh, peaks olema Türgile mentoriks ja seda meie endi huvides ja seetõttu ma ei toeta just siis küsimuste peatükkide avamist võimalikult vara, vaid me peaksime otsima teisi valdkondi, kus on võimalik edu saavutada. edasi energia peatükialased läbirääkimised. Türgi on Euroopa Liidu jaoks paljulubavaks alternatiiviks võrreldes Venemaaga. paljud meist äh, paistab, et ei saa aru, kuivõrd äh, oluline on koostöö Euroopa Liidu ja Türgi vahel energiasektoris. minu arvates on üheks suurimaks takistuseks meie suhetes Türgiga viisa küsimus. ma arvan, et äh, on ju tolliliidu vaimus äh, see, kui äh, tudengid ja ärimehed ei peaks iga kord Euroopa Liitu reisides jälle viisat taotlema. ja lõpetuseks. Türgit tuleks äh, kohelda õiglaselt, tarnaselt teiste kandidaatidega, ilma eelarvamusteta, solvamata ja tuleks äh, Türgit käsitleda kindlasti asjalikult. suur äh, tänu, proua Kopa, üks minut palun tänan, juhataja. jällegi räägime me Türgi eduaruandest ja me toonitame, kuivõrd olulist rolli mängib äh, Türgi Euroopa Liidu julgeoleku ja heaolu jaoks. me räägime suurest majanduspotentsiaalist ja energiapoliitilisest potentsiaalist. Türgi tahab mängida keskset vahendavat äh, rolli oma piirkonnas. eile jällegi tuli aga täheldada, et Türgi sõjalennukid äh, rikkusid Kreeka õhuruumi Samose Himose saare lähedal umbes viisteist minutit ja selline Kreeka õhuruumi sissetungimine on pidev praktika Türgi jaoks tuleb mainida ka seda, et äh, Türgis ei äh, eksisteeri sõnavabadus, ei arvestata täielikult äh, inimõigustega. Türgis tuleks kindlasti parandada vähemuste kaitset ja samuti suhteid naabritega. suur tänu, härra Vandalen, üks minut, palun. juhataja eelmisel äh, kuul kutsus Türgi minister äh, Türgist lahkunud äh, kristlasi tagasi pöörduma. see kostub julgustavalt, aga milline on olukord praktikas? mõelgem nendele justiitslahingutele, mida Erdogan peab mõningate kloostrite vastu Türgis. kirikuid äh, muudetakse mošeedeks, nagu näiteks Izmiris. ja sama äh, toimub äh, varsti ka Istanbulis, vastav otsus on juba vastu võetud. kui nüüd Erdogani ja PKK vahel sõlmitakse kokkulepe, siis see oleks loomulikult väga hea, aga kui seda kokkulepet ei saavutada, siis äh, on äh, Kagu-Türgi äh, piirkonna inimesed küll väga keerulises olukorras. suur tänu ja härra Salvini, üks minut. tänan, juhataja. selge on see, et Türgi äh, ei saa kunagi olema osaks Euroopast lähtuvalt geograafiast, ajaloost, kultuurist, inimõigustest, naiste õigusest, etnilistest, keelelistest äh, õigustest, lähtuvalt sellest, kuidas äh, Türgi suhtub äh, vähemustesse. nüüd parlament räägib siin iga viieteist minuti tagant inimõigustest, aga tundub, et osade saadikute jaoks on gaas ja energia palju olulisemad osad vist arvavad, et Euroopa on mingisugune supermarket, kus äh, ostakse, müüakse ja vahetatakse. no nii me võiksime siis äh, suhtuda kõikidesse maailma riikidesse. kui äh, me aga tahame säilitada väärtumispõhise uhke Euroopa, siis ei saa Türgi sellega liituda praegusel kujul ja see peaks olema kõigile selge. suur tänu ja üheks minutiks härra Klute, palun. tänan, juhataja, kolleegid eelmise aasta lõpust äh, alates äh, täheldame me, et toimub ajalooline rahuprotsess Türgi valitsuse ja PKK vahel, keda esindab Abdullah Öcalan. praegu on äh, võimalus lõpetada see kolmkümmend aastat kestnud verine konflikt, mis on mõlemale poolele toonud kaasa tuhandeid ohvreid. liiga tihti on Türgi valitsus üritanud äh, lahendada seda konflikti militaarselt ja on hea, et mõlemad äh, pooled on äh, aru saanud, et tuleb valida teine lähenemine. kurdi uusaastapeo paiku ütles Öcalan, et tuleb võidelda lõpetada võitlus ja asuda leppimise teele. Euroopa Liit peaks seda protsessi täielikult toetama. Euroopa peaks äh, Türgi valitsust äh, julgustama õppima edukatest äh, rahuprotsessidest Euroopas. samas aga me nüüd räägime endiselt PKK-st kui terroristlikust organisatsioonist, võib-olla seoses rahuläbirääkimistega me peaksime ka verbaalselt selles osas tagasi tõmbama, et seda protsessi toetada suur tänu, härra Valesa, üks minut, palun. suur tänu, president. lugupeetud äh, liikmed. Türgi parlament äh, on võtnud vastu teatud muudatused, mis on seotud terrorismivastase võitlusega, see on väga positiivne. loomulikult peame selle oma hinnangu andma see on vaid üks samm selles suunas, et Türgi äh, kohaneks Euroopa õigustega, aga see annab meile igal juhul lootust, sest siin on mitmeid muid küsimusi seoses põhiõiguste rikkumistega, mis viimastel aastatel on probleeme tekitanud. aga isegi paremini sõnastatud eh, seaduseelnõu ei eh, taga inimõiguste rakendamist, sest kõiki neid seadusi peab tõlgendama ja seda näeme me ka kontsertpianisti juhtumis, kes mõisteti süüdi seetõttu, et väidetavalt solvas ta islamit ja tegi seda säutsudes sotsiaalmeedias. ja me oleme näinud samasugust olukorda, kus äh, terrorismivastase seaduse all on äh, vangi mõistetud ajakirjanikke. Euroopa Parlament peab protsessi jälgimist jätkama ja peab vaatama, kuidas läheb kohtusüsteemi reformimine Türgis ja tagama selle, et äh, väljendusvabadus ja meediavabadus säilgi, säilivad. me teame, et tegemist on tervikliku paketiga, ja põhiõiguste ja kohtusüsteemi peatükk äh, aitavad meil kõike seda hinnata. me peame tagama selle, et äh, sätetest kinni peetakse aitäh ja nüüd härra Sofokles, üks minut, palun. suur tänu. taaskord räägime me läbirääkimistest, liitumisläbirääkimistest Türgiga, me peame olema selge, mis meid, millega me oleme nõus ja mida me peame nõudma, kuidas me peame äh, vastama me oleme nõus, Türgi on Euroopa Liidule oluline partner, aga me peaksime nõudma seda, et Türgi ka tegelikkuses Euroopa Liitu austab. see peaks olema tingimus eh, Türgi liitumiseks Euroopa perekonnaga, eh, me peame selgelt välja ütlema, mida Türgi peab tegema, lisaks sellele peame arvesse võtma ka seda, mida Türgi ei tee, aga mida peaks tegema. ja osalemine ei saa olla valikuline inimõigused, ajakirjand-, meediavabadus äh, on siiski piirangute all, kodanikke heidetakse vangi vabaduse eest võitlemise eest. Äh, vangide olukord, kõik see on väga keeruline ja võrdõiguslik naiste ja meeste vahel on täiesti mõeldamatu. samuti ka invasioon äh, Küprose saarel ei saa kuidagi saada heakskiitu Türgi ametnikud äh, teevad igasuguseid avaldusi, mis ei ole vastuvõetavad. kahekümnendal novembril kaks tuhat üksteist, äh, rääkides Küprose Vabariigist, öeldi, et pool riiki saab osaks äh, kohutavast liidust. Küprose eesistumine ei äh,, ei ole ei saa heakskiitu, kas selline on äh, täiesti loogiline, kas äh, te kiidaksite heaks äh, selliseid sõnavõtte oma riigi nimel? Türgil ei ole tulevikku Euroopa Liidus sel ajal, kui ta jätkab käi-, hullumeelset käitumist. suur tänu. nüüd poolteist minutit. härra Teoka Parus, suur tänu proua Omen Reiteril oli väga keeruline seda eduaruande, eduaruande resolutsiooni ettepanekut koostada. meil oli vaja teha kompromisse, sellepärast et meil on palju erinevaid huvisid. otsuste tegemisel näeme, et Euroopa Liidu õigustik ega rahvusvaheline õigustik ei ole see, mis esikohal on, vaid kompromiss. Türgi on edasi liikunud, reforme on tehtud Türgi ise aga teeb liitumiseks takistusi. mina tulen riigist, mida okupeerivad Türgi väed. Türgi väed on jätkuvalt äh, meie riigis ja ähvardused jätkuvad. Türgi tahab, et äh, Põhja-Küprose vaatlejad tuleks Euroopa Parlamenti, ehk siis nõutakse seda, et esitad, esindatakse sellist pseudoriiki ja riigi lõhestamine äh, muudetakse püsivaks Küprose Vabariik peab kaitsma oma kodanikke, aga äh, Küprose türklasi. kõik eelised, mis on antud Küprose kodanikele, on need, mida Türgi soovib ka endale. kui Türgi saab Euroopa Liidu liikmeks, peab ta Euroopa õidu, õigustikku austama, äh, rahvusriigi põhimõtetest kinni pidama ei tohiks ähvardada Küprost ja Kreekat, vaid peaks aitama äh, meil saavutada lahendus äh, Küprose saarel vastavalt äh, rahvusvahelisele Euroopa õigustikuse, õigustikule. eelmisel aastal Äh, võeti vastu üsnagi äh, korralik päevakava äh, tegevusplaan Küprose poolt, aga milline Türgi vastus, te kõik teate seda. mul olid mingil hetkel teatud reservatsioonid, aga üldiselt toetan ma neid väiteid seoses proua Omen Raiteni resolutsiooniga, sest ta on pidanud tegema väga keerulist tööd, suur tänu! aitäh! Teile on sinise kaardi küsimus, kas äh, härra Steglerilt, kas, härra Steglerilt, kas äh, võtate selle vastu? proua kolleeg, paar minutit tagasi ütles üks teie fraktsiooni kolleegidest, et Türgit tuleks kohelda nii, nagu äh, seniseid kandidaatriike ja ma tahaksin teada, kas on olnud varem kandidaatriike, kes on okupeerinud poolt äh, liikmesriigist, kes on äh, salanud äh, ühte jõledaimat rahvamõrva, äh, mõtlen siinkohal seda, mida Türgi pani toime aastal tuhat üheksasada viisteist Armeenia vastu, tahaksin teada, kas on tõesti mõni selline sarnane kandidaatriik äh, olemas? jah, Türgil on äh, eelis lähtekoht, me kõik mõistame seda me kõik teame, et Türgi ei vasta mitmetele tingimustele, mis Euroopa Liit on seadnud. Ankara protokolli ei ole Türgi heaks kiitnud, samas aga äh, Türgi peab Euroopa Liiduga läbirääkimisi, nad ei aktsepteeri äh, äh, Küprose Vabariiki, Küprose eesistumist ega äh, Küprose poolt tehtud jõupingutusi selleks, et kasutada oma äh, maavarasid. vaatamata kõigele sellele pigistatakse silm kinni ja teeseldakse, midagi ei ole juhtunud. ma pöörduksin, pöördusin voliniku poole ka selle sarnase küsimusega ka varem, just seoses Türgi käitumisega. Euroopa Liidu väärtustest peab kinni pidama ja mitte ainult silmas pidada Euroopa Liidu majandushuvisid. suur tänu, Heleni, ja nüüd äh, proua Poskurt, üks minut, palun lugupeetud president, kõigepealt sooviksin ma õnnitleda raportööri proua Omen Ruitenit ja tänada variraportööri härra Obiolsi meie fraktsioonist, kes tegi suurepärast tööd. resolutsioon toetab viie uue peatüki avamist läbirääkimistel Türgiga ja see on märk sellest, et meie Euroopa Parlamendis tõesti soovime suhetes edasiminekut näha resolutsiooni ettepanekus on välja toodud ka äh, valdkonnad, kus on väga palju vaja ära teha, äh, vihamõrvadega äh, seonduv seadusandlus, sõnavabadus näiteks. selle aasta resolutsiooni tugevus on selles, et mitte ainult ei kritiseerita Türgit, aga mõistetakse ka seda, et kui soovitakse edasiminekut, siis on vaja läbirääkimisi ka pidada. kui me võtame tõsiselt äh, Küprose taasliitmise protsessi, siis peaksime me äh, kaasama Türgi küproslased oma demokraatiaprotsessi, seega minu arvates oleks väga hea toetada muudatusettepanekut, kus palutakse parlamendi presidendil läbi vaadata võimalus selleks, et äh, Küprose türklased saaksid siin äh, meie töös osaleda, suur tänu! aitäh! nüüd poolteist minutit, härra Danjean, palun. lugupeetud president, sooviksin kõigepealt õnnitleda raportööri, tehtud on tasakaalustatud ja selge raportiga, Euroopa suhted äh, Türgiga on väga keerulised ja seega on väga keeruline edasi liikuda ilma teatud äh, liitumisperspektiivita. see iseenesest on juba paljudele meie liikmesriikidele probleem äh, avalikule arvamusele ja ka Türgile endale. seega me teame, et see integratsioon ei ole vabatahtlik ja arvestades konteksti, peaksime me endalt küsima, kas on väga hea avada viis uut läbirääkimiste peatükki nagu öeldud, siis on see poliitiline signaal, loomulikult jätame tähelepanu sellele, et äh, peatükkide avamisega on võimalik hakata läbi rääkima tundlikke teemasid, aga enne, kui me neid läbirääkimisi sisuliselt äh, teeme, anname me poliitilise signaali, kas tegemist on äh, präänikuga Türgile, arvestades Türgi praegust suhtumist, ei ole Türgi präänikut ära teeninud, aga siinkohal viitama Küprose eesistumisele ja lisaks sellele anname välja ka signaali avalikule arvamusele, et tegemist on vältimatu protsessiga, läbirääkimisprotsessiga, liitumisprotsessiga. see on väga tundlik teema laienemise suhtes, mitte ainult Türgis, me peame olema väga ettevaatlikud äh, avaliku arvamuse suhtes. aitäh ja nüüd poolteist minutit, proua Sommer juhataja, ma sooviksin kõigepealt tänada raportööri äh, väga hea dokumendi eest. ma tean, kuivõrd keeruline on seda tööd teha. resolutsiooni tekst on hea, aga mõningate punktidega ei ole ma nõus. muudatusettepanek äh, mis nõuab veel viie kuni kuue äh, peatüki avamist, on minu arvates kohatu, arvestades olukorda Türgis ja arvestades seda, kuidas Türgi suhtub Euroopa Liitu. juba aastaid me kritiseerime reformi tupikut ja nüüd äh, leiavad aset inimõiguste rikkumised, põhiõiguste ja vabaduste piiramised tegelikult on tegemist äh, siin ju hoopiski ebaedu raportiga ja samas äh, Türgi ei tunnusta Euroopa Liitu tervikuna. asja tipuks äh, oli Türgi suhtumine Küprose eesistujasse ja üleüldse Küprose vabariik äh, Türgi jaoks ei eksisteeri, Euroopa Liit koosneb Türgi arvates kahekümne kuuest liikmesriigist kahekümne seitsme asemel ja nüüd, äh, mis puudutab veel ka tagasivõtulepingu ratifitseerimist, siis sinna üritatakse ikka üht-teist äh, juurde lisada ja nõuda meilt äh, viisalihtsustust loomulikult on Türgi Euroopa Liidu jaoks äh, oluline partner majanduslikus mõttes, välispoliitikas, julgeolekupoliitikas, aga nii kaua, kui Türgi ei täida poliitilisi Kopenhaageni kriteeriumeid, nii kaua, kui äh, Türgis toimub dramaatiline taandareng, ei saa me avada peatükke kakskümmend kolm, kakskümmend neli, mis puudutavad õigusriiklust, demokraatiat, põhiõigusi siis meil oleks äh, tegemist äh, täieliku äh, mõttetu pabertiigriga, mis ei omaks mitte mingisugust sisu. ja mina ei ole nõus müüma oma Euroopa hinge võimaliku Nabucco torujuhtme pärast. Liisek, poolteist minutit. suur tänu lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. ka mina liitun nendega, kes õnnitlesid proua Umen-Reuterit selle suurepärase raporti eest. tegemist on väga keerulise ja kompleksse teemaga, aga ta on suutnud väljakutsega hästi toime tulla. ma ei usu, et keegi teine oleks temast paremini seda tööd teinud aga kui vaadata nüüd sisulist külge, siis mis puudutab eksperte, teadlasi, nende arvamused jagunevad ja poliitikute arvamused on samuti lahknevad. minu riigi, riik Poola toetab Türgi tulevast liitumist Euroopa Liiduga. ja mina toetaksin läbirääkimiste jätkamist. ja kõik takistused tuleks eemaldada ja minu arvates oleme me kenasti edasi liik-, liikunud me peaksime avama täiendavaid peatükke ja eriti peaksime me tegema selleks, et näidata oma kolleegidele Türgis äh, ja samuti ka poliitikutele Türgi valitsuses ja parlamendis, kus probleemid on, millised on need praegused äh, probleemid, kus on probleeme valdkondadega. sest äh, mulle tundub, et Türgi poliitikud mõistaksid neid detaile, mis oleks, vajaksid parandust olukord Küprosel on väljakannatamatu ja Euroopa Liit peab jätkama sellele probleemile lahenduse leidmist, tegemist on prioriidi, prioriteediga. suur tänu, härra Posselt, poolteist minutit. tänan, juhataja. ma ei saa aru äh, härra Sahradili sümpaatiast äh, regionaalvõimude äh, vastu või suhtes seetõttu tekkiski meil äh, föderalismi idee, mis teeb äh, väiksed suuremaks ja suured väiksemaks. ja kui me oleme föderaalsuse poolt, siis äh, ma arvan, et me peaksime ütlema jaa tihedale partnerlusele Türgiga ja proua Omen Reuteni raport on selles osas tõesti väga tasakaalukas, aga kui tahetakse siin avada peatükke, mis on suunatud otseselt liitumisele, mitte partnerlusele, siis see on kontraproduktiivne ja see juhib meid eksiteele. Türgi äh, soovib loomulikult äh, presenteerida ennast regionaaljõuna ja Balkanil ta näiteks Kosovos ja Bosnia-Hertsegoviinas Hertsegoviinas äh, soovib äh, lasta ümber kirjutada ajalooõpikuid, äh, ta soovib, et Türgi aega seal ajalooõpikutes kirjeldataks mitte okupatsiooni ajana, vaid õnneliku paradiisi ajana. Türgi sekkub oma suursaadikute kaudu Balkani riikide siseasjadesse ja sellist neo-osmanistlikku äh, poliitikat meil küll vaja ei ole. Türgi on Euroopa jaoks oluline partner, aga ta ei ole liige ja regionaalvõim. suur tänu, poolteist minutit, härra Villamoon, palun. suur tänu. Türgi liitumisedusammud on järgmised. ma tean, et Türgi on teinud jõupingutusi majandusvaldkonnas selleks, et kaasajastada riiki seda oleme näinud ka teiste riikide puhul, kes on praeguseks Euroopa Liidu liikmesriigid. homme äh, hääletame me Riia Omen Ruiteni resolutsiooni ettepanekut ja ma arvan, et väga oluline on tagada, et äh, reformiprotsess jätkub. nüüd see, mis puudutab kahekümne teist peatükki siis minu arvates on väga oluline see, et raportis sellele viidatakse ja samuti viidatakse ka äh, viieteistkümnenda peatüki avamise, mis puudutab energeetikat. mulle tundub, et koostöö Türgi ja Euroopa Liidu vahel on energeetika valdkonnas tõesti oluline, Euroopa Liit peab äh, mitmekesistama oma tarnijaid ja on vaja tagada ka tarnekindlus Türgil on strateegiline koht selles tänu geograafilisele asukohale on väga oluline tagada see, et Türgi teeks koostööd ka rändeküsimustes. see, mis puudutab äh, lepingu ratifitseerimist, siis sellest on kahju, et sellele senini väga palju äh, ähm, ei ole panustatud. ja lõpetuseks see, mis puudutab äh, dialoogi ja välispoliitikat äh, Euroopa Liidus, minu arvates on oluline, et me kaasame Türgit ja see on mõlemale osapoolele kasulik äh,, Lääne, Vahemere lõunakaldal eriti. me teame, et viimasel kahel aastal on toimunud äh, maailmas selles osas väga palju muudatusi, me peame ka koordineerima tegevust türklastega äh, me peame tagama selle, et need äh, naabrusriigid äh, astuvad sammud õigesse suunas äh, õitsengu ja vabaduse teele, me saaksime neid aidata. suur tänu ja viimasena härra Peterle poolteist minutit. aitäh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid proua Omen Ruiteni resolutsioon katab edusammud Türgiga. me mõistame, tegemist on tasakaalustatud äh, dokumendiga ja viitame siin erinevatele nüanssidele. edasi, edusammud on loomulikult suurepärased sisepoliitiline ja välispoliitiline dialoog Türgiga on väga oluline, samas me teame ka, mis on kriitilised kohad. me hetkel peame Türgiga läbirääkimisi ja me peame kõikide nüanssidega arvestama ja seega ma leian, et täiendavate läbirääkimiste avamine on mõistlik, me peame panustama ka tehtud sammudele ja ühishuvidele, eriti mis puudutavad välispoliitikat ja energiapoliitikat paljudes valdkondades ei ole meil vaja uus, uut äh, raamistikku, vaid meil on vaja lihtsalt head tahet, suur tänu! aitäh, Alois! sellega oleme ühele poole saanud kõnelejate nimekirjaga ning saame jätkata vaba mikrofoni osaga oma menetluses. nagu alati, on sõnasoovijaid palju, rohkem äh, kui ma võin äh, lubada, aga ma teen endast parima ning üritan kinni pidada ka ajast aga nagu alati, oluline on teil ka meeles pidada, et ma pean kõneaegadest väga rangelt kinni, kui minut on läbi, lõikan ära teie mikrofoni. kõigepealt härra Nikolassik, palun. tundub, et teda ei ole kojas, nii et annan sõna seega proua Korhole um,. vuonna kaks tuhat 2000 aastal kaks tuhat viis ma ei hääletanud Türgi liikmelisuse poolt, sellepärast et ma nägin, et seal on suuri probleeme natsionalismi ja türgilikkuse solvamisega. selliseid probleeme on endiselt näiteks artikkel kolmsada üks. ma olen arvamusel aga, et me peaksime ka kiitma Türgit uuenduste puhul, meil on vaja Türgi poliitilist ja majanduslikku mõjuvõimu ja nüüd ma saan aru, et türklased mõtlevad, et kui üks reform on tehtud, siis Euroopa Liit leiutab teise, neid on äh, alandatud ja toetus Euroopa Liidu liitumise suhtes on äh, langenud täiesti äh, põhja me peaksime esile tõstma ka Türgi positiivset arengut. Türgi mängib väga olulist rolli Euroopa Liidu energiaturvalisuse tagamisel. ma arvan, et me peaksime suve, süvendama oma koostööd välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas, oleme näinud, kui positiivset rolli mängis Türgi suur- ja Süüria kriisiga seoses. ja esineja katkestatakse. aitäh, proua Papadopolu, palun! härra juhataja, härra Zahradil ja härra Kohn-Bendit kipuvad unustama, et Türgi liituval riik endiselt okupeerib illegaalselt kolmkümmend seitse protsenti Küprose territooriumist, seda juba kolmkümmend seitse aastat, kolmkümmend üheksa aastat ja sellega rikutakse Euroopa ja rahvusvahelist õigust. veel kord palun, et te saadaksite selge sõnumi Türgile, et kui ta tahab liituda Euroopa Liiduga, peab ta käituma täielikult vastavuses oma äh, majanduslike, poliitiliste ning inimõiguste kohustustega. peavad olema heanaaberlikud suhted, peab rakendama Ankara protokolli, peab tunnustama Küprose Vabariiki eh, ühtse ja tervikuna eh, suve, üht, ühtse suveräänsuse, ühtse kodakondsusega, seetõttu on vastuvõetamatu, et me arutame selle üle, et Türgi Küp,, Küprose Türgi kodanikele antakse vaatleja staatuses, et see rikuks rahvusvahelist õigust ning Euroopa ühendust loovat lepingut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 raporti teemat, siis kindlasti on saavutatud teatud progressi demokraatia loomisel, kohtuvõimu meetmed, inimõigused, perekonnaõigus ja nii edasi, aga need reformid moodustavad ainult väikese sammu õiges suunas. Euroopa Liit peaks julgustama Türgit edasi liikuma teistes valdkondades, valdkondades, kus on väga vaja radikaalseid reforme põhiseadusreform on positiivne areng ja ma tõesti loodan, et siin on näha ka selget edasiminekut, et oleks põhiseadus, mis oleks vastavuses meie standarditega, see peab olema tõeline võimude lahusus, peavad olema eristatud riik ja religioon ning tagatud peavad olema ka põhivabadused ning õigused. tahaksin tervitada neid arenguid, minu arvates on oluline, et Euroopa Liidu alustaks äh, uusi läbirääkimiste peatükke ja ma tõesti loodan ka, et kohtusüsteemi peatükk tuleks avada. aitäh, härra Vlasak, palun austatud äh, juhataja, arvestades äh, majandus- ja julgeolekupoliitilisi põhjuseid, siis Türgi on meie jaoks väga oluline partner. liitumisprotsess on üks paremaid võimalusi toetada neid reforme, mida Türgi peab läbi viima inimõiguste valdkonnas, naiste õiguste valdkonnas, põllumajanduses, tervishoius ja nii edasi me peaksime mõtlema sellele, et Türgi on Euroopa Liidu suuruselt kuues äh, kaubanduspartner ja Türgi mängib äh, väga olulist äh, rolli energiatarnete transiitkanalite väljaarendamisel. meil tuleb positiivselt hinnata ka terrorismivastase võitluse alast koostööd ning samuti äh, edusamme, mida on tehtud põhiseaduse valdkonnas ja Küprose küsimus tuleb ka tõstatada, tänan. senor Batten. aitäh, järgmiseks härra Batten. aitäh, härra juhataja. miks tahab Türgi liituda Euroopa Liiduga üldsegi? ilmselt loodab ta saada kasu Euroopa Liidu toetustest äh, nagu nii paljud enne teda, suhteliselt vaese riigina eeldan ka, et ta loodab äh, mõned oma vaesemad kodanikud äh, Euroopasse saata, tal on rahva ülejääk ja on oodata, et äh, kuna Euroopa Liidul on avatud piiride poliitika, siis tuleb massiimmigratsioon. Türgil on rohkem kui seitsekümmend kaks miljonit elanikku, kui ta Euroopa Liiduga liitub, siis võib eeldada, et terve suur hulk nendest rändab sellistesse riikidesse nagu Suurbritannia. mitte, mitte niivõrd töö tegemiseks, sest et ilmselt mõned võib-olla tulevad ka, aga kindlasti tahavad nad saada sotsiaalkindlustussüsteemist kasu, kasutada meie avalikke teenuseid. Briti avalikkus peab olema teadlik sellest, et äh, konservatiivid, äh, leiboristid ning liberaaldemokraadid kõik pooldavad Türgi liitumist ja pooldavad seda, et üha suuremad massimigratsioonilained sinna jõuavad. UKIP on ainuke Briti partei ja siis kõneleja katkestatakse. järgmine kõneleja, härra Trientofilides. härra juhataja, ja siin on räägitud selle poolt, et peaks avama energiapeatüki ning et äh, Türgi ja äh, Küprose esindajad peaksid Euroopa Parlamendis olema esindatud ja ma tahaksin äh, selgitada, miks need ettepanekud äh, kui nad vastu võetaks, äh, oleksid vastuolus Euroopa Liidu põhipõhimõtetega. esiteks tahaksin ma meenutada, et võrdsus, rahvaste võrdsuse põhimõte on Euroopa Liidu aluspõhimõte. parlament ei saa toetada seda, et avatakse energia peatükk, kui kandidaatriik nõuab, et nad peavad saama rikkuda rahvusvahelist õigust, mis on ka Euroopa õigus. teiseks, mis puudutab esi-, Türgi, Küprose Türgi esindajate äh, rolli parlamendis, leiame, et see on üks positsioon, mis julgustaks äh, neid Küprose Türgi koda-, äh, kogukonnas, kes tahavad eraldi riigi staatust. Küprose kodanik on lubanud kõikidel Küprose kodanikel, kas siis Türgi või Küprose või Kreeka kodanikud, olla kandidaadiks ning valida. kahjuks on teie kõne möödas, härra Brons, palun. Türgi kindlasti rikub inimõigusi, kui ta mõistab hukka akadeemikuid arvamuste avaldamise eest, näiteks see, et tuhande üheksasaja viieteistkümnenda aasta armeenlaste tapmist kirjeldatakse genotsiidina. loomulikult Türgi ei ole siin üksinda. Prantsusmaa on teinud äh, täpselt samasuguse seaduseettepaneku, inimesed mõistetakse hukka, kui nad ütlevad, et see ei ole genotsiid. Prantsuse ja paljud teised liikmesriigid mõistavad inimesi vangi radikaalsete arvamuste eest, nii et võib-olla Türgi tõesti sobib meie klubisse. mina ei ole Euroopa Liidu entusiast, aga kuni ta eksisteerib, siis ma eelistaksin, et ta oleks euroopalikum pigem kui vähem euroopalik. Türgi ei ole euroopalik ei oma geograafia, päritolu, usu või kultuuri poolest kuna ma ei ole Euroopa Liidu entusiast, siis minu arvates on märkimisväärne, et riik, mis endiselt okupeerib peaaegu neljakümmet protsenti Küprosest, isegi kandidaatriik on. aitäh! aitäh, härra Meltser, palun. ta palus sõna, aga teda siin ei ole, nii et me oleme selle osaga ka ühele poole saanud. ja seetõttu saame jätkata selle debati viimase osaga. tegemist on olnud äärmiselt olulise teemaga ning ma tahaksin kõigepealt anda sõna komisjoni nimel volinik Füülele. Uh, suur aitäh! härra juhataja. proua minister, austatud parlamendiliikmed, see ei ole mitte esimene kord, kui mul on au osaleda sellisel olulisel debatil Euroopa Parlamendis. seega äh, pakuksin äh, nüüd välja kaks järgnevat mõtet mida tahaksin teiega praegusel ajahetkel jagada. see debatt äh, näitab selgelt, et praegusel ajahetkel ei ole võimalik saavutada täielikku üksmeelt meie hulgas äh, selle koha pealt, mis puudutab Türgi liikmelisust Euroopa Liidus. ja tegemist ongi tõesti keerulise teemaga et me, mille üle täna otsustada, sest hoolimata sellest, et palju aastaid on juba ala-, möödunud sellest ajast, kui me läbirääkimised avasime, siis tervel real põhjustel oleme me eh, endiselt eh, läbirääkimiste alguses. Eh, kolmteist peatükki on avatud, ainult üks on esialgselt suletud. ja seega pean ma järeldama, et ei ole mingit kahtlustki et äh, see niimoodi on, aga ma olen täiesti kindel, et äh, selline aeg tuleb ja selles suunas me peame ka tööd tegema, kus äh, me peame sellise asja ära otsustama, ühest, ühelt, ühelt poolt on meil Türgi, kes on kõik need peatükid läbinud, kes oma kohustusi seal täidab ja teiselt poolt komisjon kes edastab teile ja liikmesriikidele selge hinnangu Türgi liikmelisuse mõjust Euroopa Liidule. nii et ma arvan, et äh, praegu on prioriteediks see, et me ei hakka keskenduma sellel, sellele hüpoteetilisele küsimusele praegu, et kas äh, äh, protsessi lõpul oleme me kõik asjad äh, kätte saanud vaid keskendume protsessile endale, tugevdame selle usaldusväärsust ja usaldusväärsust mõlemalt poolelt, nii Euroopa Liidu kui Türgi poolelt. usaldusväärsus Türgi poolelt selles mõttes, et läbirääkimiste mootoriks on Türgi-poolsed reformid, mida me eeldame kandidaatriigilt me eeldame, et ta teab, et selleks, et saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, peab ta läbima mitte ainult kolmkümmend viis peatükki, vaid ta peab täitma ka kõik need kohustused, mis nendes kolmekümne viies peatükis talle tulevad. ei ole mitte mingisugust moodu, muud moodust liikmesriigiks saada. tuleb täielikult jagada meie väärtusi, selle organ- ja meie organisatsioonide väärtusi. meie poolelt tähendab usaldusväärsus seda, et Äh, kui me paar aastat tagasi otsustasime ära mängureeglid selle koha pealt, et kuidas see protsess äh, käima peaks, siis me peame nendest reeglitest ka kinni. nii et me ei muuda neid reegleid, äh, sest see on ainus moodus, kuidas me saame tagada, et, et me oleme jätkuvalt Türgi reformide edendajaks me räägime äh, reformi vajadustest Türgis. ja Euroopa Liit äh, on jätkuvalt nendesse protsessidesse kaasatud. minu teine märkus puudutab äh, positiivset agendat, mida me eelmisel aastal arutasime. see on töötanud, ta on seda teinud äh, sellepärast, et äh, suuresti on, on ta võtnud äh, sealt välja selle, mida me oleme ära teeninud, et millised tulevused me oleme ära teeninud. ja seda oleme kuulnud ka tervelt head Türgi partneritelt see on kaasa toonud ka terve rea positiivseid elemente, eh, millesse, millele meie eesistujaga oleme ka juba viidanud. mis on nüüd oluline? oluline on siduda need punktid, millele me oleme viidanud, et eh, luua hoog sellesse olulise suhtesse ning äh, Äh, liitumisläbirääkimised peavad äh, jälle joonele saama ning see protsess peab olema jätkusuutlik, sest see on ainuke moodus, äh, kuidas Türgit tuua Euroopale lähemale. ja seda saab defineerida väärtuste, õigusriigi, demokraatia ja põhivabadustega, aitäh. terminar este este punto del orden del día. ja lõpetame selle päevakorrapunkti nõukogu esindaja sõnavõtuga, palun, proua Kreiton. aitäh, härra juhataja, tahaksin alustuseks tänada parlamendiliikmeid äärmiselt kõikehõlmava debati eest. minu arvates näitab see selgelt, et et läbirääkimiste protsess on hoogu sisse saamas jällegi ning jätkuvalt äh, edendab äh, poliitilisi ning majanduslikke reforme Türgis. see on kõige parem moodus, kuidas edasi liikuda ja me peaksime seda jätkama, et me edendame ja julgustame tõelisi reforme Türgis. oma sissejuhatavates märkustes rõhutasin mitmeid valdkondi, kus äh, on vajadus äh, edasiste reformide järele ja ma ei hakka neid kordama, tean, et terve rida parlamendiliikmeid on äh, äh, samuti olnud nõus nende kommentaaridega. nagu samuti resolutsioon rõhutab, siis kõikidel osapooltel on väga palju võita edust läbirääkimistel ning edasistest poliitilistest ja majanduslikest reformidest Türgis, see on selge meie poolelt eesistuja koos liikmesriikide komisjoniga teeb endast olenevat selleks, et asju edasi liigutada ja mul on hea meel, et Iiri eesistumise ajal oleme me näinud äh, teatavat läbimurret ning loodetavasti ka konkreetset äh, edu enne meie eesistumise lõppu. lõpetuseks tahaksin meenutada, et lõppkokkuvõttes äh, on just Türgi oma võimekus ning soov edasi liikuda see, mis otsustab läbirääkimiste tempo. nii et selles mõttes äh, on asi Türgi kätes. Türgi oma progress äh, hindamaks äh, edusamme, äh, seda, kuidas läbirääkimised liiguvad, kuidas äh, liitumispartnerlus liigub, on jätkuvalt äh, määratlev faktor, läbirääkimiste edasiviimine ei nõua mitte ainult üldisi edasisi reforme, vaid ka väga palju poliitilist julgust ning liidrirolli Türgi poolelt. meie poolelt eh, jätkuvalt eh, tähelepanelikult jälgime ja toetame edasisi arenguid. lõpetuseks tahaksin rõhutada Euroopa Parlamendi erilist olulisust eh, laiemat poliitilist protsessi silmas pidades sest äh, siin kaasatakse nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui Türgi kodanikud demokraatlike diskussioonidesse ja see on äärmiselt oluline selleks, et äh, selle olulise protsessi jaoks oleks tagatud jätkuv toetus ja minu arvates on mõistlik seda aeg-ajalt jälle üle korrata. seetõttu tahaksin tänada parlamendiliikmeid äärmiselt viljaka debati eest ning tänada teid kõige, kogu selle töö eest, mis on tehtud, eriti tahaksin tänada raportööri, aitäh! Gracias, señora ministra Eh, suur tänu, proua minister. me oleme saanud äh, resolutsiooni ettepaneku Ahveti komisjonilt. hääletamine toimub äh, homme üksteist kolmkümmend, aga ma ei äh, tahaks päevakorrapunkti